kohtume jälle homme, kahekümne viiendal detsembril kaks tuhat viisteist kaheksa kolmekümnest kuni neljateist kolmekümneni ning äh, kella kolmest kella üheteistkümneni.